Friends, we want to listen also. sõbrad. me soovime täna ju kuulata ära ka Kanada peaministri, mis tähendab, et peame tänast hommikust aega väga tõhusalt ära kasutama. kõigepealt tere tulemast Te teate, et ajaga on meil olnud kitsas käes töötajate lähetamisest rääkimisel. seetõttu ongi meil nüüd selline eraldi koosolek, et raportöörid ja tavasaadikud saaksid rääkida äh, töötajate lähetamisest põhjalikumalt. meil on täna kakskümmend 20 kahekümne keele tõlge, välja arvatud malta, soome ja iiri keele tõlge. ehk siis peaaegu täis tõlkerežiim. ja alustuseks annaksin sõna raportööridele, teil on igalühel neli, mõlemal neli minutit. eks te ise otsustate, kumb alustab Madam Shetty, Moran Shetty, you start, and then Agnes Jungerius, four yeah. minutes each, and then two minutes each for those who will intervene in the debate. Uh, ja kaks minutit nendele, kes sellest debatist osa võtavad. Äh, proua Moran Chartier, aitäh. Te andsite raportööridele neli minutit kummalegi, kuid ma isegi ei kuluta kogu seda aega ära, sest me oleme juba eelmisel korral oma raportit esitlenud ja tänane koosolek peaks olema täielikult, äh, olema pühendatud sellele, et kuulata ära kolleegid erinevatest fraktsioonidest, äh, mis on nende jaoks äh, olulised teemad selle direktiivi puhul. nii et see tekst on väga oluline kõikide fraktsioonide jaoks minu meelest, kuna tegemist on tekstiga, mis on oluline Euroopale Äh, selleks, et äh, panna paika sotsiaalse mõõtmega Euroopa keskpunkt ja just sellest me täna räägimegi, räägime tasustamisest, kestusest, õiguslikust alusest, äh, räägime töövahendusest ning töötajate lähendamisest kaskaadsüsteemis, aitäh! Uh, also for me I don't need two minutes except mul ei ole ka kahte minutit vaja, ma tahaksin tänada kolleege, et nad kohale tulid. tegemist on tõesti ebatavalise ajaga meie komisjoni koosolekuks. aga eelmine kord hakkas meil aeg otsa lõppema ja meil on vaja tõesti põhjalikumat avatud arutelu töötajate lähetamise teemal. ning oluline on täna hommikul erinevate saadikute arvamused ära kuulata. me töötame selle nimel, et raport oleks tasakaalustatud, et komisjonis ja hiljem ka täiskogul seda laialdaselt toetataks ja seetõttu on vaja leida aeg, et ära kuulata ka kõikide saadikute arvamused. niisiis, aitäh, et tulite ja hakkame pihta. aitäh. kas härra Hokk, ALDE fraktsiooni esindaja, ECR fraktsiooni esindaja on kohal? ei. siis proua Diego Laua, ALDE fraktsioon. Uh, eh, and that is Two minutes. ja kaks minutit. aitäh! ma analüüsisin raportit ja tahaksin tänada raportööre. see tundub olevat tõesti hea kompromiss. loomulikult on kõvasti parandamisruumi, pole ju saladus, et ma ei ole selle komisjoni ettepaneku suurim fänn ja mõningad võtmekohad on jäänud raportööridel muutmata minu arvates ei ole vaja üldse seda õigusakti muuta, võttes äh, arvesse jõustamisdirektiivi äh, praegust seisu. Liik-, inimeste ja teenuste vaba liikumine on üks peamine Euroopa väärtus, me räägime siin teenuste vabast liikumisest. ja mitmekesisus Euroopas on öö, äh, ju eeltingimus meie konkurentsivõimele aga nüüd ma õppisin ära kuulama teiste inimeste arvamust, riikide avalik, avalikkuse arvamust, kus paluti seda eh, direktiivi muutmist ning ma mõistan nende riikide muret, aga ma palun sama ka teiselt poolt, et kuulataks ka neid riike, kellel on muresid selle uue ettepanekuga minu kavatsus on esitada muudatusettepanekud, mis peaks toetama piiriüleste teenuste liikuvust ning siseturu toimimist. samuti peaks see seadus olema arusaadav kõigile, kellele see kehtib ning mul on kolm peamist probleemi sellega. kõigepealt see, et see peaks kehtima kõigile sektoritele. see tekitab mulle endiselt muret, et ka näiteks transpordi äh, või äh, ettevõttesisesed lähetused on ka kaasatud. siis äh, hüvitiste äh, definitsioon, see on väga ebaselge, see on üks suurimaid probleeme siin ning komisjon endiselt ei ole piisavalt seda selgitanud. ma sooviksin läbipaistvust, sest kõik tasude elemendid, palkade elemendid peaksid olema avalikud ettevõtete poolt siis kolmas asi, see kahekümne nelja kuu reegel, ma ei ole veendunud, et see lahendab meie probleemi. Need on kolm konkreetset asja. sellest võib rääkida tunde tõenäoliselt, aga, aga ma kavatsen esitada ka muudatusettepanekud ja siis eks me jätkame koostööd. Äh, Riina Roonja Kaari, kaks minutit nüüd aitäh! kõigepealt tahaksin tänada meie kahte raportööri senise töö eest, see on olnud minu arvates kõigile väga kasulik, et meil on olnud sellised ühised kohtumised erinevate sidusrühmade esindajatega, kes on tutvustanud meile enda seisukohti. seda projekti vaadates on selge, et äh, kindla-, ilmselgelt olete kuulanud erinevaid seisukohti ning üritanud leida võimalikult ulatuslikke kompromisse. see, selle eest tahaksin ma teid tänada. mainiksin peamisi meie prioriteete kõigepealt. see, et liikmesriigid defineeriks ka hüvitised, äh, palga, see on kriitilise tähtsusega liikmesriikidel on õigus selliseid äh, definitsioone paika panna ilma mingisuguste piiranguteta. Äh, need lepingud võivad ju olla öö, äh, erinevad, me peame vaatama neid kohalikul tasandil, sektoriaalsel tasandil, kui me räägime näiteks võrdsest palgast võrdse töö eest ja nii edasi samuti kakskümmend neli kuud on natukene liiga pikk aeg, meie, meile meeldiks rohkem näiteks pool aastat, tagamaks, et see lähetus on tõesti ajutine meede. lõpetuseks üks asi, mida te võtsite arvesse, see puudutab õiguslikku alust. me vist oleme ju kõik ühel meelel, et on oluline laiendada õiguslikku alust, et kaasataks ka sotsiaal äh, pool, see on miinimumnõuete direktiiv ja liikmesriigid võivad minna kaugemale. me peame selle nii selgelt kirja panema, et kohus ei saaks seda hiljem muuta. aga põhimõtteliselt on minu arvates teilt väga hea ettepanek, loomulikult esitame muudatusettepanekuid, aga suur tänu selle töö eest ning see on meile kõigile kindlasti väga kasulik. aitäh, Terri Randke Roheliste poolt! Thank you very much, madam chair, also from my side thanks! aitäh! tahaksin tänada ka variraportööre ning äh, raportööre äh, ilusa koosveetud aja eest. kõigepealt kaks üldisemat märkust, ennem kui räägin muudatusettepanekutest. esiteks, suur hulk inimesi väidavad, et selle direktiivi kaotamine parandaks töötajate olukorda Euroopas. ma tahaks selgelt välja öelda, et see on täielik jama kui me lahti saame sellest direktiivist täiesti, tähendab see, et äh, hakatakse äh, kehtestama võimalikult madalaid nõudeid ning töötajate õigused kaovad täiesti. me peame ausalt ütlema inimestele, et kui me sellest direktiivist lahti saame, on määrustikku vähem, regulatsiooni vähem ning see tähendab, et äh, me kaome ka siseturult ning see ei ole hea mõist-, hea lahendus töötajate jaoks Euroopas. teiseks, selle direktiivi ülevaatamine on vastandatud nüüd jõustamisdirektiivile. me peame siin väga selgelt ütlema, et need kaks erinevat direktiivi, neid ei tohiks vastandada. me peaksime tõesti avaldama liikmesriikidele survet, et jõustamisdirektiiv võimalikult kiiresti ellu rakendataks, raportöörid on seda ka teinud ning meie komisjon peaks veel jõulisemalt äh, siin survet avaldama, aga me näeme ka probleeme, mis on selles praeguses direktiivis sees, seetõttu on ka see vaja üle vaadata. ning viimane märkus, paljud meist, suurem enamus meist äh, leiab, et me peame kaitsma teenuste ja inimeste vaba liikumist. aga me peame endalt küsima, et kui erinevate liikmesriikide vahel tingimused ei ole võrdsed, siis tegelikult hakataksegi otsima kõige madalamat eh, nimetajat, kõige eh, madalamaid tingi-, tingimusi, seega me peame tagama eh, võrdsed tingimused. nüüd üksikasjalikumalt. meie jaoks on oluline õigusliku aluse teema praegusel hetkel selgelt liigutakse teenuste vaba liikumise suunas see, ja unustatakse töötajate õigused. seda tuleks muuta, kümme sekundit veel, ning siis kollektiivlepingud direktiivi reguleerimisala peaks laiendama ka kõige representatiivsemate kollektiivlepingute jaoks. me pea äh,, me peame ka rääkima ju tehnilistest üksikasjadest, neid ei tohi samuti unustada, aitäh. Laura Agea EFTD, teda ei ole kohal. härra Hokk on nüüd kohal ALDE fraktsiooni nimel. Two uh, uh, thank you. ECR uh, two uh, yes. ECR fraktsioonist siiski ja kaks minutit teil uh,. Very glad that we are mul on väga hea meel, et see arvamuste vahetus täna siin toimub ma arvan, et enne kui me teeme muudatusettepanekuid ja alustame tööd üksikasjadega, selle ettepaneku puhul on väga tähtis, et meie poliitikakujundajad saaksime väga täpselt aru nendest kõige tähtsamatest küsimustest, millest me siin räägime olen seda juba mitmeid kordi öelnud, et me peaksime vältima Euroopa jagamist lääne ja ida vahel sellega me ei peaks siin ettepanekus tegelema. ma arvan, et me peaksime üritama välja tuua need kõige põhilisemad probleemid ja leida nendele siis ka pragmaatilisi toimivaid lahendusi. seda nii siis töövõtjate kui ka ettevõtete jaoks liikmesriikides. kolleegid, ma ei kasutaks seda ettepanekut vahendina äh, võitlemaks äh, töötajate ärakasutamist äh, teistes riikides. tegemist on ettepanekuga, kus käsitletakse lähetatud töötajaid ja see peab toimima, see süsteem, nii töövõtjate kui ka ettevõtete jaoks. me peame kõrvaldama seaduselüngad, millega vältida varilähetamist aga me ei saa selle direktiiviga lahendada töötajate ärakasutamist. ma ei taha siin laskuda üksikasjadesse täna. aga on siiski üks väga tähtis küsimus, mille tahaksin välja tuua. kui me räägime lähetatud töötajatest ja ettevõttesisesest lähetamisest, siis on väga tähtis aru saada, et me ei räägi siin mitte ainult ehitajatest, ka, vaid ka noortest, kes on just omandanud tehnilise kõrghariduse ning liiguvad ühest riigist teise, aga töötavad tegelikult siiski ühe ja sama ettevõtte jaoks. To conclude, I believe that ning kokkuvõtteks ma arvan, et meie poliitikakujundajatena peame mõtlema nende praktiliste tegelike mõjude peale, kui me selle ettepaneku vastu võtame. ja meie ettepanek peaks olema hea ja toimiv ning veel kord suur tänu raportööridele ja suur tänu ka selle võitluse eest ning selle suurepärase koostöö eest ning ma juba ootan koostööd järgnevatel kuudel. aitäh, härra Ots, teie olete ECR fraktsiooni esindaja ja mitte keegi ei saa seda lisaaega, mille teie saite. ja nüüd härra Martin, ENF. kaks minutit. Merci, madame. aitäh, proua esinaine. ma tahaksin äh, esitada meie vabandused Elizabeth Morin-Chartier'le ning Agnes Jungeriusele, sest kaks minutit oma arvamuse avaldamiseks, minu meelest see on solvang. Nendele kahele daamile, kes on selle raportiga tööd teinud pool aastat arvestades, et äh, viimane koosolek äh, teie vea tõttu, teie proua esinaine ei hoidnud äh, ajapiiridest kinni, lükati see arutelu veel ka edasi, nii et seetõttu ma tahaksin enda ja teiepoolsed vabadused, meie kahe, vabandused nendele kahele raportöörile edastada, sest see on täiesti vastuvõetamatu sellise teema puhul. nii, aga nüüd meie seisukoha juurde Äh, esinaine ütleb, te olete esimese minuti ära kasutanud. proua esinaine, mina kasutan aega nii palju, kui mul vaja on ja teie ülbusest mulle küllalt on saanud juba. ja ma arvan, et raportöörid äh, võtavad seda samuti solvavana. Teil on küll ilus naeratus, kuid teie käitumine on täiesti vastuvõetamatu. härra Kasa Madam Chair. kodukorda puudutav küsimus. proua esinaine, selline ülbus meie liikme poolt, mina ei nõustu sellega. ükskõik, kas te olete ECR-ist, EPP-st või ENF-ist, me kõik peaksime olema koheldud samal viisil. nii et äh, palun, äh, härra Dominic Martin, palun äh, tulge asja juurde Uh, no, you have used your speaking time is härra Martin, te olete nüüd oma kõneaja ära kasutanud ja läheme nüüd Juuri esindaja juurde, Juuri arvamuse raportöör äh, Jean-Marie Kavada. nagu tavaliselt ei tee endale teeneid sellise käitumisega ja populistid täiesti tänavad teid sellise käitumise eest, see lihtsalt kinnitab äh, meie arvamust lõpetage meie aja raiskamine, härra Marta. meil on veel palju tööd teha. ma esindan miljoneid valine, valijaid ja see vihastab teid see on ometigi lindi peal, seda hakatakse levitama, aitäh teile selle võimaluse eest. The... aitäh, nüüd annan sõna kodukorda puudutav küsimus, jah, palun. kuna see on juba linti läinud, siis äh, tahaksin äh, samuti öelda, et äh, kõneleja enne härra Martini ei esindanud ALDE fraktsiooni seisukohta sest te siiski tekitasite segaduse, öeldes, et tegemist on ALDE liikmega, ma tahtsin seda lihtsalt välja tuua. Te alguses ütlesite, et ALDE-le annate, annate sõna I corrected that, but uh, thank you for ma parandasin, aga suur tänu selle märkuse eest ja nüüd saab sõna härra Rolle, kes samamoodi soovis sõna. aitäh, mulle tundub, et niivõrd keeruka teema puhul me peaksime tulema selle lähetamise mõiste enda juurde, mis asi õieti on lähetamine? lähetamine on midagi, mis võimaldab ettevõtetel, kellel on äh, tegevus, äh, võimaldab ettevõttel, kellel on äh, ühes teatud riigis tegevus, lähetada ajutiselt enda töötajaid teise liikmesriiki tööle. ja see tähendab seda, et põhiprobleem on seotud selliste praktikatega, mis ei vasta sellele äh, eesmärgile, äh, edasilähetamine, valelepingud ja me peame leidma lahendused selleks, äh, et me ei piiraks töötajate liikuvust, et me ei kaotaks nende pädevusest tulenevaid eeliseid, vaid et Äh, ei oleks, ähm, töötajad ei konkureeriks omavahel ainult äh, hinna alusel. ja ma tahaksin äh, siin teatud rindejoore praegu paika panna sellega ja veel üks äh, aspekt, mille tahaksin esile tuua, see on, puudutab äh, palka. me peaksime siin olema väga tähelepanelikud, et me kõike arvesse võtaksime, et me võtaksime töötingimisi ja töötingimusi arvesse, elutingimusi töötajatel arvesse. minu riigi äh, töötajad näiteks lähetatakse ja ettevõtja, tööandja ütleb, et kui nad ei ma-, kui ei maksta äh, hüvitist äh, elupaiga eest, siis peab see elupaik olema tagatud ähm, ulualune nendele töötajatele, nii et sellest peab tingimata kinni pidama. aitäh! ja te olete tõepoolest tubli paremäärmuslaste esindaja, härra Mart, ma olen, mul on väga uhke, et ma saan teiega siin rinda pista praegu ah nii, härra Martin, kui te tahate siin kaklust alustada, siis võib-olla siit ruumist väljaspool ukse ees pärast. aga Emilia Pavel, palun. kuna aega on vähe, aitäh, härra Martin. kallid kolleegid, meie kõik siin kojas võitleme töötingimuste parandamise eest kõikide töötajateks Euroopa Liidus, ükskõik kust nad on pärit või kus nad töötavad. ka minu jaoks töötajate ja teenuste vaba liikumine Euroopa Liidus on väga tähtis, aga mulle tundub, et praegusel hetkel teeme me rohkem kahju kui kasu. me reguleerime, teeme reegleid nende jaoks, kes äh, otsustavad liikuda. mina ei taha siin mõelda selle peale, et kas paneme piirid kinni või hakkame tegema äh, te, või hakkame tegema ja toetame siin deklareerimata tööd. ma ei taha, et lähetatud töötajatest saaks alalised töötajad välismaal, nende lapsed kodus vajavad neid rohkem ma tahan, et töötajatel oleks võimalik vabalt liikuda, et oleks ka teenuste ja kaupade vaba liikumine, me ei tohiks rohkem tõkkeid püstitada, sest neid on praegu juba Schengenis päris palju. meil on juba korralik äh, rakendusdirektiiv, kuid see kahjuks, see uus direktiiv ei teeni eesmärki ja on kasuks ainult väga piiratud arvule töötajatest Need nõndanimetatud äh, lähetatud töötajad, kes elavad tänavatel, ei ole näide, kelle jaoks me peaksime seaduseid välja töötama, meil on vaja leida need, kes kasutavad ära neid äh, seadusi, mis meil praegusel hetkel on olemas. me peame tegelikult tegelema selle probleemiga, mis on kõigile silmnähtav, kõigile ilmselgelt nähtav ja deklareerimata tööd, illegaalne töötamine, varitöötamine, see on see, millega me peaksime tegelema. ja lähetatud töötajate puhul me peaksime lähtuma faktidest, me ei peaks siin ühte patta panema lähetatud töötajaid ja illegaalset tegevust. meil tuleb paremini miljoneid kodanikke kaitse selleks, et neid ei alandataks, et neid ei kasutataks ära ja et neid ei ootaks ees tume tulevik see ettepanek, kes see, et vähem arenenud liikmesriikidest äh, lähetatakse töötajaid äh, paremini arenenud riikidesse ja öelda, et see on sotsiaalne dumping, äh, siis tuleb tegelikult öelda ka seda, et rikastest riikidest pärit ettevõtjad investeerivad vaesematesse riikidesse selleks, et sellest kasu lõigata. ja tegelikult idaeurooplased tahaksid võib-olla saada paremat riiki, paremat palka kodus aitäh, järgmisena proua Kozlovska, palun kaks minutit. E, e, e, aitäh. direktiivi eesmärgiks on kaitsta töötajate huvisid ning suurendada läbipaistvust seadusandluses ning lihtsustada ka ettevõtete tööd, kes lähetavad töötajaid välismaale pärast äh, arvamusi, äh, millega meil on võimalik olnud tutvuda, mulle tundub, et me ei siiski ei muuda seda olukorda kuidagi positiivsemaks, vaid loome juurde nendele ettevõtetele probleeme. ja need kaebused tulevad meile eelkõige väikestelt ettevõtetelt. mulle tundub, et see, mida me teeme, on äh, suurte ettevõtete huvides, eriti just Lääne-Euroopa suurte ettevõtete jaoks, kuid Äh, vähem eeliseid kaasneb sellega väikestele ettevõtetele, näiteks äh, nendes valdkondades, mida see direktiiv ei reguleeri tahaksin juhtida tähelepanu sellele et, et üheksakümmend protsenti transpordisektorist äh, moodustub just mikroettevõtetest, mis selles tegutsevad, mis ei suuda kanda seda administratiivkoormust, mida neile peale surutakse selle direktiiviga. Need väikesed ettevõtted et ei ole lihtsalt võimelised äh, selle väljakutsega toime tulema. Nad ei, äh, neil, nad ei oma teadmisi erinevate riikide õiguse kohta Äh, kõikide nende riikide, kus äh, nende autojuhid, bussijuhid, äh, mille nad läbivad, erinevad reeglid, mis igas riigis valitsevad, nii et ma siin tuginen Poola ekspertide arvamusele. autojuhid üheksa päeva jooksul teevad oma tööd ja selle perioodi jooksul võib nende palk erineda tuhande euro võrra, arvestades kõiki neid riike, mida ta läbib, nii et ma arvan, et see on väga keerukas äh, teema ja tahaksin äh, kindlasti muudatusettepanekuid esitada. Thank you, thank you very much, chair uh.... Jeroen Lennarts, aitäh proua esimees, tõesti väga põnev hommik on meil siin ja mul on väga hea meel, et ma saan tagasi minna Hollandisse ja selgitada, et meil on siin kolleegid ENF fraktsioonist, kes pigem tahavad siin menetluste pärast karjuda ja kaevata ja neid ei huvita see, need valijate probleemid. mina tahan rääkida valijate probleemidest ka siis, kui me räägime töötajate lähetamisest, kui me räägime teenuste vabast liikumisest, mitte töötajate vabast liikumisest. ma tõesti toetan alati töötajate vaba liikumist, iga eurooplane võib minna ükskõik millisesse teise riiki ja talle peavad siis kehtima samad reeglid nagu ka teistele seal riigis olevatele inimestele, kuid me näeme praegu, et lähetamist kasutatakse selleks, et eh, nii, et töötada väljaspool seda vaba liikumist ja see on see, millega me peame tegelema, me peame selle lähetamise paika panema, peame ütlema, et lähetamine on alati piiratud aja jooksul. ma arvan, et me peaksime ka selle piiratud aja paika panema, meie poliitikud oleme need, kes saaksid öelda, kui pikk võib lähetus olla ja võib-olla teatud sektorites on vaja rohkem piirata aega kui teistes ja me peaksime siin leidma uuenduslikke lähenemisi ka selle lahendamiseks. ma olen täiesti nõus, Elisabethi ja Agnesega selles osas, kuidas siin hüvitisi ette näha, minu arvates on täiesti vastuvõetamatu see, et kus meil on ehitusplatsid Euroopas, kus äh, Äh, näiteks äh, kohalikud töötajad saavad era, erandit lisatasusid igasuguste asjade eest, nagu näiteks raske töö, äh, must töö ja nii edasi, samal ajal lähetatud töötajad samal ehitusplatsil ei saa, nii et nende küsimustega tuleb tegeleda ja olen täiesti nõus ka ALDE kolleegi proua Tlabajevaga, me peame olema läbipaistvad äh, ja selged, ükskõik mida me ka ei otsusta, see ei tohi uuesti minna Euroopa Kohtu ette järgmise viie aasta jooksul, sellepärast et äh, töötajatel ja ettevõtjatel on täpselt teada vaja saada, mis siin paika pannakse. aitäh, proua Šoidrova, palun. aitäh <clears throat> proua esinaine. lugupeetud äh, kolleegid, äh, kolleegidel Martin Chartier'l ja Jungeriusel on raske ülesanne siis äh, töötada komisjoni ettepanekuga, mis enneaegselt esitati. ma hindan kõrgelt nende poolt tehtud tööd ja seda, et nad liiguvad ikkagi eelkõige töötajate kaitse suunal nii et seda ma hindan kõrgelt, kuid ma leian, et meil on äh, ülesanne valmistada ette selline raport komisjoni ettepaneku põhjal, mis oleks vastuvõetav kõigile ja millele ei seisaks vastu üheteistkümne liikmesriigi parlamendid. nii et tahaksin äh, rääkida muudatusettepanekutest, mida mina tahan enda poolt välja pakkuda. esiteks äh, tahaksin välja jätta direktiivi rakendusalast transpordisektori, kuna see on niivõrd spetsiifiline ja see vajaks sektori spetsiifilist seadusandlust. komisjon ja ka paljud kolleegid on äh, rõhutanud, kuivõrd eriline on transpordisektor. Äh, Agnieszka Koslevetška nagu temagi välja tõi, see toob endaga kaasa palju probleeme. ja teiseks tahaksin välja pakkuda kahese režiimi ähm, lähetustele alla äh, kuue kuu, seal peaks kasutama praegust režiimi ja pikematele lähetustele peaks kasutama uut äh, tasude ja hüvituste režiimi, mida pakuvad välja raportöörid. nii et äh, see oleks soodsam äh, ettevõtetele, see ei ähm, äh, koormaks neid liialt üle. nii et loodan, et meie arutelu saab olema viljakas ja et leiame ka hea lahenduse, aitäh. Thank you, Jutta Steinruck. Ja, ich danke. Jutta Steinrück. aitäh raportööridele. viimastel aruteludel kus me neid arutelusid juba alustasime, saime me väga põhjalikult sellest küsimusest rääkida, kolleegid olid kohal ja teavad seda, mul on väga hea meel, et seda alustatud tööd saab jätkata ja ma arvan, et me peaksime siin emotsioonid kõrvale jätma. sellepärast, et töötajad, lähetatud töötajate direktiivi ülevaatamise eesmärgiks on ju ka see, et need seaduselüngad, mis üheksakümne kuuendast aastast välja on tulnud, kui see direktiiv jõustus, nagu näiteks just see vari äh, lähetamine riiulifirmad, et see tuleb kõrvaldada ja tegelikult ka Euroopa Kohus oma otsustes tõi selle välja ning nüüd on meil võimalus olukorda parandada. suur tänu raportööridele hea raporti eest, me peame tõesti lähetamise õiglaselt korraldama nii töövõtjate jaoks kui ka ettevõtete jaoks, aga kahjuks on nii, et äh, Need, äh, kes reeglitest kinni peavad, kannatavad rohkem kui need, kes ei pea. me peame tõesti mõtlema ka kollektiivsete palgaläbirääkimiste tulemuste peale, tähtis on, et need jõustuksid ja kehtiksid ka lähetatud töötajatele. transpordisektor, ka mina leian, et äh, väga palju liikuvate töövõtjate jaoks on meil võib-olla vaja erireegleid, kuid me ei saa transporti siit välja võtta enne, kui komisjon ei ole uut direktiivi ettepanekut nende kohta teinud. sotsiaaldemokraadid teevad veel mõned muudatusettepanekud, me oleme seda küsimust siin tõesti pikalt arutanud paljude kolleegidega erinevatest riikidest ja me kavatseme tõesti õiglaselt arvestada kõikide osapoolte huvidega. aitäh, järgmisena proua Jaslovetska, palun kaks minutit Dziękuję pani przewodnicząca. Na wstępie chciałam podziękować sprawozdawcy aitäh, proua esinaine, tahaksin e, kõigepealt tänada raportööre selle, selle teksti ettevalmistamise eest ja ma olen teadlik sellest, et ühisraporti koostamine niivõrd vastuolulise teema puhul, nagu selleks on töötajate lähendamine, on tõepoolest keeruline töö ja hoolimata survest e, ei ole siin vähendatud ähm, ka selle lähetuse kestust äh, vähemaks kui kakskümmend neli kuud. raportöörid äh, on äh, tõstatanud ka teenuse osutamise koha teema. ärgem unustagem, et tihtipeale töötajad töö käigus kahekümne nelja kuu jooksul neil ei ole ähm, tavaõigusi, vaid tegemist on niisuguse erilise juriidilise olukorraga äh, ja tihtipeale töötajad tegutsevad juriidilises raamistikus, mida nad üldsegi ei tunne lisaks sellele ma leian, et äh, see kõik ähm, võib olla isegi ohtlik, kuidas näiteks ähm, arvutatakse lähetuse kestust äh, siis töötaja seisukohalt, tööandja seisukohalt ähm, ja äh, ka tööjõudu vahendava ettevõtja seisukohast, millal on võimalik äh, uuesti lugema hakata kahtekümmet nelja kuud nii et see on küsimus, mida komisjon ei suuda lahendada, see samamoodi on olukord muudatusettepanekuga kuusteist töötasu osas, palga osas, millised on palgaelemendid. nii et me peaksime väga selgelt määratlema millised on hüvitised, millised on lisatasud, mida arvesse võetakse Schulze, härra Schulze, aitäh, proua esimees, selle eest, et meil on täna võimalus siin arvamuste vahetust pidada ja suur tänu ka selle eest, igaüks saab siin oma erinevaid seisukohti välja tuua. lähetatud töötajate direktiivi puhul on minu arvates tõesti hea, et me seda üle vaatame, sest see võeti üheksakümnendatel aastatel vastu. aga rakendusdirektiivi puhul me juba nägime, et meil võib olla seal väga palju häid mõtteid sees, aga kui liikmesriigid neid ei rakenda, siis sellest mitte mingit kasu ei ole. ja siin on üleüldine probleem ka tegelikult sellega, et kui lähetamine läheb liiga keeruliseks, siis me tegelikult sellega kahjustame siseturgu ja töötajate liikumist ja see toob endaga kaasa veelgi rohkem mustalt töötajaid. kaks küsimust, mis minu jaoks on väga tähtsad. kõigepealt äh, tasustamine ma tahaksin tõesti, et me leiaksime siin äh, võimalusi selle kohta, kuidas täpselt näha, kuidas tasu makstakse. see peaks olema nii töötajate kui ka tööandjate jaoks lihtne. ja kui meil on tõesti mõistlik definitsioon ja seal ei ole väga palju defineerimata mõisteid, siis meil on võimalik leida ka lahendus, millega vähendada siis äh, kaebusi maksmata tasu pärast. peale selle meil võiks olla ka veebilehekülg, jah, meil on tegelikult juba veebilehekülg, aga see ei toimi väga hästi. seal on ka vaja täpsemalt mõisteid defineerida selleks, et meil oleks võimalik rohkem informatsiooni anda, informatsioonipuudust vähendada. ja teiseks lähetuse aeg, lähetuse pikkus, ma arvan, et tõesti äh, siin ei peaks väga lühikest aega paika panema, kas on siis poolteist aastat või kaks aastat, ükskõik mis me siis äh, paika paneme ja näeme, et see lähetus lõpeb paar päeva enne seda paika pandud aega, nii et ükskõik äh, kui pikk see pikkus ka ei oleks, ära kasutatakse ta nagunii. aitäh, härra Calvet-Chambon aitäh, proua esinaine, aitäh ähm, raportööridele, kes teevad ähm, vägagi ähm, üksikasjalikult äh, tööd selle teema kallal. ALDE seisukoht, millest rääkis ka proua Labajova, on väga selge, probleeme võib äh, olla või mitte kuid ükskõik, milline oleks ka lahendus ja pöördun siin ka komisjoni poole, siis ALDE jaoks peab see lahendus äh, olema selline, mis ei takista töötajate ja teenuste vaba liikumist, ükskõik milline siis oleks see lahendus, mis leitakse. aga see, millisena see praegu paberil on, sellisena see meid ei rahulda, sest ei vasta meie põhieesmärgile. teiseks, ma ei ole kindel, et äh, me ei ole alustanud selle asja käsitlemist valest otsast. ja seda püüangi oma muudatusettepanekutega parandada. me räägime äh, ju ähm, siiski ka äh, palgakonkurentsist, see on alati niimoodi olnud Ehm, see on olnud ajalooliselt niimoodi, hispaanlastel on olnud palgad madalamad, ehm, me oleme võistelnud omavahel, meil olid teatud eelised, aga kui me räägime kuritarvitamist, kuritarvitamise vastasest eh, võitlusest, ehm, jah, eh, töötajatel eh, on õigus eluasemele, majutusele, siis pannakse nad kuskile konteineritesse elama. see kindlasti niimoodi ei tohiks olla me peame siin võitlema postkastiettevõtete vastu, fiktiivsete ettevõtete vastu ja miks äh, kui me räägime Euroopa ülesest kontrollist, siis siin peaks ka tööinspektsioonidel olema teatud õigused olukorra kontrollimiseks. nii et ühelt poolt konkurentsivõime ja vaba liikumine, aga kuritarvitamisel sellega ei lahenda härra Vanden Kandelaare, palun. aitäh, proua esimees, kolm punkti täna hommikul, kõigepealt rahulolu, teiseks olgem mõistlike lahenduste jaoks ja lõpuks asjade seis. mul on väga hea meel, et me nüüd hakkame ka täpselt piirama seda lähetuse aega ja me peame täpselt ka defineerima, kes on lähetatud töötajad. praeguse direktiivis nii ei ole. mul on väga hea meel ka selle üle, et äh, on hakatud siin rääkima ka äh, miinimumpalgast, sest me täpsemalt ja hakkame paika panema seda, mida makstakse ja me tagame ka võrdseid tingimusi. mulle valmistab mure muret see, et lähetamist tihti võrdsustatakse siin sotsiaalse dumpinguga. tahan teile meenutada, et lähetamine on tegelikult ju täiesti legaalne ja ja ma ei usu, et me peaksime siin äh, seda halvaks pidama. kui me liiga palju reguleerime ja lähetamist piiramine, siis hakatakse otsima illegaalseid võimalusi ja väärtuseks ongi ju see, et meie kodanikud teavad, millised on reeglid praegu, aga võib juhtuda see, et reegleid ei ole ja inimesed satuvad selle pärast hätta. muidugi meil on vaja ka järelevalvet äh, parandada. me peame endale selgeks tegema, et äh, lähetamine ei ole mitte midagi halba ja tegemist peaks olema siis legaalsete võimalusega, mis peaksid olema ka hästi reguleeritud nii et mida täpsem ja selgem on äh, direktiiv, seda parem, siis on ka võimalik seda kontrollida täpsemalt. nii et me peaksime siin ettepanekus just need ebakindlad kohad välja võtma või neid parandama. ja peale selle tuleb mõelda ka selle peale, et komisjon peab ka sotsiaalsete tagatiste puhul äh, koordineerivat tööd teostama. Uh, aitäh, proua Blinkevitš-Jute, palun, sõna on teil. aitäh, proua Blinkevitš-Jute aitäh! niikaua, kui mina olen siin komisjonis tegutsenud Euroopa Parlamendis, ettepanek selle direktiivi osas on olnud kõige keerulisem ja tahaksin tänada raportööre, sest nad on teinud ära nii suure töö need ettepanekud, mis selles tekstis sisalduvad, on vägagi tundlikud ähm, äh, Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele. paljud riigid, kaasa arvatud äh, Leedu, äh, on vaadanud ähm, jõukamate riikide poole töö ähm, leidmise võimalusena ja tihtipeale lähetatud töötajatele ei maksta õiget palka, ei tagata neile häid töötingimusi ja elutingimusi. Ehm, palga asemel makstakse mingeid lähetustasusid, ei maksta sotsiaalmaksu, ei maksa, maksta äh,, ei kindlustata neid õnnetuste vastu ja nii edasi ehm, kuid me peaksime vältima antagonismi uute ja vanade liikmesriikide vahel võib-olla me peaksime avaldama survet äh, komisjonile, et komisjon äh, reguleeriks äh, kaubaveosektoris töötingimusi ja transpordisektoris. ma arvan, et see ei saa olema lihtne, sest endiselt on väga suur lõhe töötingimuste ja palkade vahel erinevates liikmesriikides, nii et me peame väga palju veel vaeva Äh, nägema, et leida mingi, mingi ühine seisukoht. härra Le ja Erik, aitäh. ma arvan, et äh, me räägime praegu äh, üldiselt huvipakkuvast teemast, me räägime siin töötajate vabast liikumisest, töötajate kaitsest, räägime ka seaduslikkuse teemast kuidas kaitsta töötajaid, kes tulevad teistest riikidest, kus palgatase ei ole samasugune, kus sotsiaalkaitsetase ei ole samasugune, kollektiivlepete roll ei ole samasugune. nii et äh, ja teiselt poolt ka majutuse küsimus, äh, majutustingimused töötajatele. teiseks äh, kui me räägime ajutisest tööst, siis meil on vaja ka teatud paindlikkust siin ette näha. me peaksime vältima seda, et ajutised töötajad teevad seda pidevalt ikka ja jälle seda tööd ja me peaksime leidma ka viisi selle kontrollimiseks. ja mina ei näe, kuidas me saaksime transpordi välja jätta ja seda mitmel põhjusel transpordi puhul on meil väga palju mängus, me räägime siin keskkonna aspektidest, räägime ohutusest, liiklusohutusest, samuti on oluline reguleerida ka raudteevedude valdkonda. on palju ettevõtteid äh, siin Euroopa piirkonnas, kes kasutavad riiulifirmasid ähm, Ida-Euroopas selleks, et leida autojuhte. ja me peaksime siiski mingid äh, reeglid selles osas paika panema, mitte lasta asjadel omasoodu kulgeda. ja lõpetuseks äh, peaksime äh, välja tooma ka seda, et on vaja kontrollisüsteemi. me peaksime ähm, välja pakkuma siin midagi äh, enamat äh, kui praeguses tekstis, aitäh! Uh, aitäh! härra Rofor. aitäh, proua esinaine, ka mina tahaksin õnnitleda äh, kahte raportööri ja nende meeskondi ähm, siin äh, komisjonis võib-olla mina olen üheteistkümnendal tunnil kohale jõudnud äh, tööline ehk, äh, aga tahaksin ka tagasihoidlikult paar märk-. ma ei leia, et oleks mingisuguseid vastuolusid uue teksti koostamise vahel ja selle vahel, et jätkub ka vana teksti ellurakendamine. see ei ole vastuoluline, sest tõsi on see, et äh, see teema on äh, pakiline, Euroopa kodanikud ootavad meilt äh, reegleid, turvalisust ja õiguskindlust, sest see tekitab väga palju kindlusetust paljudes liikmesriikides. Prantsusmaa puhul, minu koduriigi puhul äh, Äh, tihtipeale kuuleme ka kriitikat äh, selle teksti, selle seaduse osas, kuid äh, tegelikult on väga palju lähetatud töötajaid, kes tegutsevad Prantsusmaal ja seetõttu me oleks ei oleks vastuvõetav, et Prantsusmaad kirjeldatakse selle direktiivi kriitikuna tegemist on esimese päevaga pärast Zeta poolt hääletamist siin parlamendis. me peaksime edastama äh, signaali ka selle kohta, et me tegutseme kindlakäeliselt ka Euroopa Liidu siseselt, kuid rääkides tekstist endast, mis mind hämmastab, Eh, see, mis piisavalt ei leia siin eh, käsitlemistekstist, eh, on liikmesriikide vaheline koostöö. me ei saa siin lihtsalt jätta selle teema iga liikmesriigi enda otsustada, kui liikmesriigid koostööd ei tee, siis me jätkame äh, Äh, sellist pimesiku mängimist ja need meetmed ei saa olema sidusad ja teiseks, äh, kui me räägime tasudest, siis oleks äh, tõepoolest vaja midagi siin ka määratleda selles tekstis ära ja kui räägime transpordisektorist, siis pean ütlema, et minu seisukoht ei ole küll veel välja kujunenud äh, täielikult, äh, kuid äh, ma arvan, et me peaksime olema siiski täpsemad selles tekstis sõnastuses, kui see on praegu. Pani przewodnicząca, ja się odniosę do propozycji komisji. Rzotowski, aitäh. Äh, tahaksin rääkida komisjoni äh, ettepanekust. Äh, mulle tu-, tundub, et luuakse siin raudne eesriie selle ettepanekuga, mida ei ole võimalik ettevõtetel ületada just nii-öelda uute liikmesriikide ettevõtetel. kui selle ettepaneku eesmärgiks on kuritarvituste vastane võitlus, siis selleks ta küll ei sobi, sest tegelikult ohvriteks selles võitluses on väikesed keskmise suurusega ettevõtted et, kellel on sellistes tingimustes raske karumi, kasumit toota, et olla konkurentsivõimelised. Nad lihtsalt lähevad pankrotti, kui nad peavad nende nõuetega, nendest nõuetest kinni pidama. kui räägime äh, siseturust, siis mulle tundub, et äh, teenuste piiramine, mis on siin välja pakutud, ei ole õigustatud mitmed riigid on juba protesteerinud, nad on juba teatud vigu selles ettepanekus esile toonud, kuid see ei ole seda ettepanekut kuidagi parandanud. Uh, härra Hukk, üks minut, sest te juba saite ennem sõna. E, aitäh direktiiv, mis äh, puudutab võrdset tasu võrdse töö eest, on äh, väga tore, aga seda ainult paberil. võib-olla tulevikus me leiame mingeid häid lahendusi, kuid mulle tundub, et äh, tänase päeva seisuga see ettepanek ehitab lihtsalt müüri Ida- ning Lääne-Euroopa vahele. mulle tundub, et me avame siin Pandora laeka. me kahjustame siseturgu Äh, Ida-Euroopa riikidest äh, on ainult, äh, moodustavad ainult null koma üks protsenti tööjõust Lääne-Euroopa riikides. kuidas on võimalik niimoodi lähimuspõhimõttest kõrvale hiilida meie enda riikides, miks deformeeritakse kogu seda töötajate lähenda-, lähetamise põhimõtet? Euroopa liit peaks äh, ebaseadusliku töö vastu võitlema, see peaks olema meie huvi keskmes. see direktiiv äh, lähtub protektsionistlikust maailmavaatest. Öeldakse lihtsalt seda, et õigus on kõige tugevamal. aitäh aitäh, proua Sinaina, vabandust, et hilinesin, olin Mehhiko delegatsiooni koosolekul ja lendame välja esmaspäeval. ning nüüd me kuna mehhiklasi diskrimineeritakse tänapäeval päris palju, peame üles näitama oma solidaarsust. mul on kaks märkust. kõigepealt see most favorite use principle Äh, siin räägiti Rooma ühe määruse rikkumisest, tuleb tunnistada, et mina ise seda ei ole näinud. armas Elizabeth, armas Agnes, ma võin ette kujutada, et Euroopa Komisjoni äh, ettepanek võib meid aidata, ehk et kui kui, äh, kui pooltel Äh, mingisugust muud äh, õiguslikku alust ei ole, siis saab seda kasutada. kas selline lahendus võiks olla võimalik? me peame loomulikult võitlema ebaseaduslikkuse vastu Saksamaal äh, on see väga oluline teema, mujal võib-olla mitte nii väga, igatahes töökohtadel peab valitsema õiguslikkus. ning teine teema, minu arvates eelmine kord te sellele veebilehekülje teemale vastasite väga hästi, aga nüüd siin äh, äh, mainitakse representatiivseid tariife. Äh, need representatiivsed tariifilepingud, kas see on, see on selline uus termin, õiguslik termin, mida ei ole otseselt defineeritud, mida teie sellest arvate? ma tahaksin tänada ka teid teie läbipaistva töö eest ning paljude kahepoolsete arutelude eest, see kindlasti aitab meid meie aruteludes edasi. aitäh ja nüüd härra Pro-. aitäh, mul on mõned märkused ainult, kõigepealt tänan äh, raportööre. kui ma näen siin, et et teatud riikide esindajad, eriti just Kesk- ja Ida-Euroopast, äh, ütlevad, et tegemist on siin protektsionismiga, siis tuleb selgeks teha, et Euroopa ei ole vahend sotsiaalsete õiguste äh, tagamiseks ja tööturgude reguleerimiseks ning samamoodi ka kollektiivsete palgalepingute õõnestamiseks. kui Euroopa toob endaga kaasa selle, et standardid teatud riikides muutuvad halvemaks, siis on Euroopal lips läbi ja me tõesti peame hoolitsema selle eest, et meil oleksid reeglid, mis kaitsevad töövõtjaid äh, võõrustaja riikides, aga samamoodi kaitseks siis ka töövõtjaid sellest riigist, kus töötatakse. me ei tohi ära unustada ka seda viimast poolt. kui ma siin kuulen seda kõike logistika valdkonna kohta ja räägitakse minu koduriigist, siis tuleb tunnistada, et väga paljud veokijuhid äh, veedavad nädalavahetuse oma veoautos kuskil Saksamaa parkimisplatsil. Need elavad seal tõesti õudsetes tingimustes ning saavad palka, mis ei ole vastuvõetav, nende isiklik olukord on täiesti vastuvõetamatu ja tegelikult äh, sellega rikutakse nii nende veokijuhtide õigusi kui ka Saksa veokijuhtide õigusi sest ka viimaste standardid vähenevad. nii et kui nüüd öeldakse, et tagame konkurentsivõime ettevõtetele sellega, et äh, madaldame standardeid, siis tegelikult me sotsiaalset Euroopat niimoodi ei saavuta. konkurentsivõime saavutamiseks on ka teistsuguseid meetodeid. Thank you. Madam Delli. proua Talli. Is Karima Delli? okei okay. uh,, eh, madam Lauristin. proua Lauristin. Very much uh,, I think. aitäh. minu arvates ei oleks mõistlik rääkida kogu aeg idast ja läänest, sest ka ida pool on väga mitmekesine. Eesti seisukohalt on peamised teemad seotud Eesti ja Soome vaheliste suhetega ja seal selliseid probleeme me ei näe, meil on väga hea koostöö ministrite ja ametiühingute tasanditel, seega probleeme ei ole, aga ning mind paluti, et ma märgiksin ära selle ühe probleemi. kui me nüüd toome sisse selle laiema kollektiivlepingute mõiste siis äh, äh, sel-, see võib tekitada väga ähm, äh, läbipaistmatu süsteemi. meie ettevõtetele oleks väga keeruline sellisesse ahelasse siseneda. me peaksime nõudma selliseid reegleid, et ettevõtted avaksid oma ting-, need tingimused. praegusel hetkel on ebaõiglane olukord seetõttu, et suured ettevõtted on on väga kinnised ning meil on väga keeruline seda infot saada. Thank you, Mr Funtulis. Two minutes. härra Funtulis, kaks minutit. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η απόσπαση σαν... Aitäh. töötajate lähetamine loomulikult põhineb teenuse pakkumise vabadusel, see on kasulik instrument suurtele ettevõtetele paljudes riikides. komisjoni väitel tuleneb sealt nelikümmend kolm protsenti tööst. tasude teema on siin väga oluline, seda tuleb rõhutada, me peame kaitsma lähetatud töötajate palkasid, tasusid. palk peab olema võrdne ning äh, nende inimestega ei tohi nii manipuleerida, et suured ettevõtted lihtsalt teenivad kasumit. ehk siis me peame küsima endalt, kas me saame sama öö, äh, sissetuleku või kaitseme lihtsalt suuri ettevõtteid. tuletaksin meelde olukorda Kreekas, kus kehtib memorandum, on kriis, kes seal neid töötajaid kaitseb, keda võidakse lähetada? kas mõni teine liikmesriik aitab meid? härra Kristjanson. Er aitäh see on väga delikaatne valdkond ning ei tohi tekkida olukord, kus tekib konflikt ida ja lääne vahel. minu arvates on raportöörid saavutanud hea tasakaalu oma raportis. ma tean, et see oli keeruline. me ei räägi siin teatud piirkondade töötajate äh, Äh, kõrvaletõrjumisest, vaid äh, saabunud töötajate kaitsest, äh, nagu ütlesid Toomas Mann ja teised. me peame kaitsma töötajaid, et neil oleks samasugused töötingimused nagu võõrustava riigi inimestel meil on siin töötajad, kes elavad ühes riigis, kes töötavad, maksavad makse ja nii edasi, seal probleeme ei ole, nad järgivad reegleid ning neile makstakse nii nagu teistelegi töötajatele seal riigis. aga siis need rändtöötajad, väga keeruline on nendel silma peal hoida. seega oleks vaja mingisuguseid reegleid tagamaks, et nendele inimestele kehtiksid samad reeglid kui võõrustava riigi töötajatele. me ei räägi siin teatud piirkondade inimeste tõrjumisest, see on oluline minu jaoks. me peame lihtsalt tagama ettevõtete ja töötajate vahel võrdse konkurentsi. aitäh! Kremmadel ei ole kohal. proua Diabolova, soovisite teist korda veel sõna? aitäh, teen väga lühidalt, räägin tšehhi keeles. Mě trošku mrzí, eh, že jsem na začátku žádala to, abychom se navzájem... Vabandan, et eh, alguses ma eh, ütlesin, et palun kuulake üksteist, aga nüüd tundub, et ikkagi ei kuulata, asi ei ole mustvalge. me räägime siin töötajate elamistingimustest, nende kuritarvitamisest ning räägime ainult negatiivsetest asjadest, aga töötajate lähetamine iseenesest on positiivne, nagu ka teenuste vaba liikumine. alati leidub inimesi, kes ei austa reegleid ning leiavad öö, nendest kõrvalehiilimise võimalusi. kui me kehtestame keerulisemad protseduurid, siis ka karistame me ainult neid, kes täidavad juba reegleid. aga kui me loodame nüüd öö, saada kontrolli alla inimesed, kes reegleid rikuvad, siis see on naiivne. me ei saa olukorda parandada ainult nii, et me muudame reegleid karmimaks, me rää-, peame rääkima sellest, mis on positiivne ja mis on negatiivne. veel kord, mulle tundub, et me räägime kahest erinevast teemast ning siin ei ole piirjoon mitte ainult ida ja lääne vahel, vaid ka nende vahel, kes on töötanud eraettevõttes ja kes mitte kuulakem üksteist ja siis saame edasi liikuda. Uh, also... ütlen ka paar sõna ise. kõigepealt tahaksin ka tänada raportööre, proua Moran Chartier ja proua Jongeeriust. Te olete teinud väga head tööd ning nüüd on meil paberil olemas midagi, äh, mille põhjal edasi töötada see ettepanek, et laiendada õiguslikku alust, on minu arvates tähtis. oluline on tagada, et lähetatud töötajaid koheldakse õigussüsteemis nii, nagu algselt see plaanis oli. see on seotud mitte ainult siseturu, vaid ka töötajate õigustega, see on tähtis. algselt pidi õigusakt äh, selline olemagi pära-, ennem seda, kui üks liikmesriik selle blokeeris. ning see laiem õiguslik alus oleks pidanud kohe paigas olema, siis oleks äh, äh poleks selliseid äh, juhtumeid nagu Navalnõi oma aset leidnud. siis hüvitised öö, ja see, kuidas liikmesriigid seda defineerivad, on ka väga tähtis, samamoodi nagu õiguslik alus. meil on siin suur hulk probleeme, mis on sellega seotud. soovisin seda lisada, sest selle teemaga poliitikas olen ma tegelenud viimased kümme-viisteist aastat. minu arvates olete te teinud väga head tööd. ilma, et te oleksite siin eristanud idat, läänd, sotsialiste, konservatiive vaid pidasite silmas, et see on hea Euroopa projekti ja paljude tavaliste inimeste jaoks. aga Te võib-olla soovite ka lõppsõnaks aega. kui teil kogu seda aega, mis meil järel on, vaja ei ole, siis võib-olla annaksime sõna ka komisjoni esindajale, härra Pereira vist on kohal. jah, palun. lühike kommentaar teilt ja siis anname sõna jälle raportööridele. Eh, aitäh, proua esinaine, aitäh, et mulle sõna andsite. piirdun mõne märkusega ja alustan võib-olla ilmselgest, aga selle peaks samuti välja tooma. esiteks äh, mitte direktiiv ei loonud äh, lähetamist kui nähtust, äh, lähetamine on vaba teenuste liikumise osa, äh, see on olnud olemas juba pikka aega ja direktiiv on olemas sellepärast, et lähetamised olemas olid, nii et direktiiv ei loonud töötajate lähetamist. nii et äh, see direktiiv iseenesest ei puuduta töötajate teenuste osutamise vabadust ja selle seaduslikkust ja teine küsimus, mida ma tahaksin siiski veel kord rõhutada, kuigi paljud äh, kõnelejad seda mainisid, eelkõige me räägime siin ju äh, töötajate vabast liikumisest, nii et lähetamine kindlasti ei taha kõrvale hiilida äh, Ehm, aluslepingu neljakümne viiendast artiklist, mis puudutab ehm, töötajate vaba, tööjõu vaba liikumist Euroopa eh, Liidus. Ehm, lähetamine, see puud-, see on lihtsalt ühe ettevõtte kontekstis siis töötajate liikumine kahe, üheksakümne kuuenda aasta direktiivi kontekstis äh, on oluline see, et see puudutab kõiki tegevusvaldkondi, see on mustvalgel äh, kirjas äh, välja arvatud ähm, meretransport ja nüüd küsimus, kas transporti hõlmatakse selle direktiiviga või mitte, siis vastus on selge, jah. Äh, see on samuti rakendusalas, äh, maanteeveod, äh, jah, see tõepoolest, see on spetsiifiline sektor ja võib-olla on seal ka kohandused vajalikud ja seda komisjon on ka välja toonud, kuid oodates täiendusi ja selgitusi ähm, selle direktiivi rakendamise kohta selles valdkonnas äh, Äh, on see äh, valdkond siiski äh, rakendusalas sees, nii nagu kõik teisedki eluvaldkonnad, igasugune rahvus, mitte kõik rahvusvaheline transport ja transiit ei ole seotud lähetamisega. nii et mitte kõik ei seondu teenuste osutamisega ja ei ole selle direktiivi rakendusalas, nii et praegusel tekstil on juba praegu teatud piirangud, kuid äh, Ehm, põhimõtteliselt transpordisektor on rakendusalas sees ja ka uues paketis, mis on ette nähtud eh, selle poolaasta lõpus, on ehm, ette nähtud eh, täpsemad reeglid ja nüüd ka siis juriidilise selguse küsimus. liikmesriigid peaksid teadma, milliseid reegleid rakendada, töötajad peaksid teadma, millised reeglid neile kehtivad sellest äh, äh, vaatenurgast üheksakümne kuuenda aasta direktiiv võib-olla tõepoolest ei ole olnud kõige tõhusam, kui me räägime sellest miinimumtasust näiteks, äh, see ei ole sugugi selge erinevad Euroopa Kohtu otsused on seda ka näidanud, äh, on, need on saabunud küll tihtipeale üllatusena, kuid ähm, praktikas äh, räägitakse tihtipeale tööinspektsioonide puhul näiteks äh, erinevate riikide tööinspektsiooni töötajad äh, räägivad sellest, kuidas nemad tõlgendavad seda miinimumtöötasu töö, miinimumpalgana, mis tegelikult ei ole direktiivis niimoodi äh, paika pandud. kuna seda mõistet ei ole siseriiklikus õiguses määratletud või siis need õigussüsteemid on erinevad, äh, siis tihtipeale see taandatakse miinimumpalgale ja juriidilise selguse huvides me peaksime, kas me tahame seda või ei taha, seda tasu äh, mõistet defineerida ja peaksime seda määratlema selle kaudu, et me paneme paika äh, kohustuslikud äh, komponendid selles töötasus, sihtriigi ähm, reeglid Äh, tuleb siin arvesse võtta nii, mis on siis võrreldavad ähm, äh, sihtriigi töötajate, tavatöötajate reeglitega, sest muidu ma ei näe, kuidas Tööinspektsioon saaks oma tööd äh, teha, olgu siis tegemist ükskõik millise valdkonnaga, nii et peaks paika panema need komponendid äh,, mille osas me ka ei nõustu, et kas need on töötasu osa või mitte. nii et seda me peaksime rääkima ja komisjon kindlasti lisab selles osas selgust, see peaks muutma Tööinspektsiooni töö lihtsamaks eh, kõikides liikmesriikides eh, ja muidugi poliitiliselt võib küsida, kas see on õiglane või mitte või õige või mitte, aga vähemalt see toob suurema selguse. ja veel üks eh, lõpumärkus, võib-olla ma olen juba liialt kaua niikuinii kõnelenud, aga see puudutab äh, Ehm, selliseid äh, seisukohti, millest ei tohi kindlasti äh, kaugemale minna. Ehm, see, et ehm, äh, seatakse lähetavatele ettevõtetele selliseid reegleid, mis ei ole kohalikel ettevõtetel, nii et see oleks meie eesmärgi, meie ettepaneku vastane ja see on ka aluslepingute vastane Eh, nii et eh, kollektiivlepinguid, ehm, eh, mis on üldiselt kohaldatavad, peaks siis ka kohaldama sel juhul regiooniti või sek-, sektoripõhiselt selleks, et piiriüles teenuste osutamine ei saaks kuidagi karistatud või sanktsioneeritud selles kontekstis. ja teine küsimus, mis puudutab töötasu ja seda, mida mitmed liikmed on rõhutanud, et meil peaks olema paremini defineeritud see mõiste, tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et eh, nii nagu ka üheksakümne kuuenda aasta direktiiv, eh, see miinimumtöötasu, eh, selle definitsioon peab sobima ka sihtriigile, see on kogu selle ettepaneku eesmärgiks kui me direktiivis, Euroopa direktiivis defineeriksime ei saa hakata defineerima seda, mis on äh, miinimumtöötasu ühes liikmesriigis või mida ta ei ole. nii et me ei tohiks langeda sellesse lõksu, et me hakkame rikkuma lähimuspõhimõtet nii et kindlasti on võimalik selle teksti kallal veel äh, tööd teha, kuid definitsioonid äh, peaksid äh, siiski olema liikmesriigi enda pädevuses, aitäh. Thank you uh,, now I give the floor to the, to the. aitäh, nüüd saavad sõna raportöörid. Will you start, madam Moran? Madame Jungerius and then Moran Chatti and you have. okei okay,, thank you. Uh, proua Jungerius, aitäh aitäh ka kolleegidele selle arutelu eest. vahel on see küll emotsionaalne olnud, see on ka vast loogiline, kuna vaba liikumine tekitab tuliseid arutelusid igas liikmesriigis. aga ma arvan, et kui me tõesti soovime edasi liikuda ja me ju soovime siis peame kõrvale lükkama emotsioonid, vaatama, millised on need lüngad meie õigustikus. uurima, milliseid eesmärke tööturgudel soovime me saavutada. mina ja ma olen kindel, et ka Elizabeth ning öö, äh, peaaegu kõik kolleegidki leiavad, et teenuste vaba liikumise kõrval on ka töötajate vaba liikumine ääretult tähtis aluspõhimõte Euroopa Liidu jaoks. ning minu jaoks isiklikult on töötajate vaba liikumine ka töötajate õigus ning äh, seega tuleb seda alati kaitsta. selles mõttes oleme me ju kõik ühes paadis. me soovime kaitsta Euroopa Liidu põhivabadusi nii ettevõtete kui ka töötajate jaoks. meie jaoks on oluline vaadata, milline on olukord algse direktiiviga, milliseks on olukord arenenud ning kas me võiksime leida uued kaasaegsed vastused teatud probleemidele tööturgudel. mul on väga hea meel, et komisjon reageeris teatud teemadele, sest ma olin siia ka üles kirjutanud. ja minu jaoks on väga tähtis, et e, siin soovitakse seda tasude või siis e, hüvitiste e, definitsiooni, aga meie jaoks on oluline, et seda teeks liikmesriigid ja see on meil kirjas ka ühes muudatusettepanekus komisjoni algatusele. võib-olla võib see sõnastus parem olla veel, aga, aga igatahes liikmesriigid peavad siis defineerima selle hüvitise ning kas komisjon mitte ei koostanud mingisugust dokumenti nõukogule, sellest võiks kasu saada ka mõned kolleegid meil kes äh, huvituvad nendest äh, hüvitiste definitsioonidest, kui on selge, et äh, seda defineerib eelkõige liikmesriik. mõned kolleegid rääkisid ka majutusest. ka mina plaanin selle kohta muudatusettepanekuid esitada ning on selge, et lähetatud töötaja ei peaks oma palgast reisi või peavarju kinni maksma, see peaks neile olema tagatud. sellega üritame tegeleda järgmises tööfaasis ja siis peale selle see, mida siin öeldi transpordi kohta, sellega ma olen täiesti nõus, see direktiiv hõlmab öö, kõiki sektoreid, välja arvatud meretransport. ja ma oleks olnud ka rahu, kui oleks päris selge, millised on komisjoni ettepanekud väga liikuvate töötajate jaoks siis oleks ka selgem, kuidas nõukogu ja parlament reageeriks nendele ettepanekutele. aga kuna see veel ei ole selge ja sellega peaks tegelema alles tulevikus, siis tuleb leppida sellega, et ennem kui uusi reegleid Äh, väga liikuvate töötajate jaoks ei ole kehtestatud, peame me neid seni kaitsma. minu jaoks oli see viljakas arutelu ning ootan teie ettepanekuid, et raportit veel parandada, sest see on ju kollektiivne ülesanne. et raport oleks võimalikult kõikehõlmav ning sellel oleks võimalikult suur toetus nii meie komisjonis kui täiskogul. emotsioonid on vahel tegelikult toredad. ja mulle meeldib aeg-ajalt ka põhimõttelisi arutelusid pidada, aga antud dokumendi puhul tuleb hoida süda soojas ja pea külmas. aitäh. proua Morin-Chartier. Merci, madame la president. suur tänu proua esinaine. Eh, tahaksin kõigepealt tänada proua Agnes Jongeeriust, kellega ma töötasin ehm, väga innukalt ehm, eh, selle raporti ülesehitamisel ja oli ka vaidlusi, eh, sest me kuulume erinevatesse fraktsioonidesse, kuid see raport on selgelt esimene samm ühise platvormi, ühise visiooni ülesehitamisel, selleks, et neid probleeme, mis seonduvad lähetamisega, lahendada. ja muidugi tahaksin tänada ka kõiki variraportööre, alati on uks äh, avatud selleks, et äh, arutelusid veelgi äh, edasi arendada Äh, seda ka kahepoolselt, äh, selleks et koostada tekst, äh, mis sobiks kõigile, see on meie ühine vastutus. kõikidel fraktsioonidel ei ole siin võimalust ähm, selles töös mitte edukat tulemust saavutada ja tahaksin tänada kõiki kolleege, kes osalesid tänases arutelus, proua esinaine, sest harv on see, et nii paljud äh, kolleegid soovivad enda nägemust äh, jagada võib-olla ähm, poliitilist nägemust ehk mõnikord ka mõnevõrra nende riigi nägemust jagada selleks, et seda, selle teema käsitlemist rikastada. ütlen kõigepealt, et see uus direktiiv puudutab eelkõige lähetatud töötajaid, mitte kedagi muud. nii et lähetatud töötajad ähm, nendest räägime, me ei räägi siin arstidest. arstid ähm, äh, kuuluvad teise kategooriasse ja neid see direktiiv ei käsitle. nii et me peaksime keskenduma siiski äh, just äh, töötajate lähetamise teemale ja mitte puudutama teisi. ja ma arvan, et me peaksime siin äh, teatud distantsilt vaatame ka statistilisi andmeid, vaatame, kui palju on lähetatud töötajaid üldiselt, jah, võib öelda, et see on ainult murdosa töötajatest, kuid teiselt poolt, kas meil on õigus, kui me räägime Euroopa tasandist, öelda, et neid on nii vähe, et nad meid ei huvita? ei. kui me räägime statistikast üldiselt, siis äh, lähetatud töötajate äh, arv varieerub märkimisväärselt äh, sektori kaupa. olgu tegemist ehitussektoriga, põllumajandussektoriga, ettevõtlussektoriga, transpordisektoriga, kui me neid sektoreid eraldi vaatame, siis ei ole statistikal siin enam midagi öelda ja me ei pea uskuma ka seda, et eksperdid alati ausalt toimivad. mina olen nende teemadega väga palju tööd teinud ja mulle meeldib väga äh, täpne analüüs. kolmandaks, me tahtsime respekteerida ka liikmesriikide lähimuspõhimõtet äh, selles osas, mis puudutab töötasu paikapanemist. ja tahaksin nõustuda sellega, mida ütles komisjoni esindaja ka Agnes. jah töötasu osas äh, me oleme sellega võib-olla vähem harjunud, olen sellega nõus, kuid juriidiliselt äh, on ta selgelt defineeritud. ja ma arvan, et me teame, millele see vastab. nii et, äh, kallid kolleegid, kui teil on vaja enam informatsiooni juriidiliste aspektide kohta, siis võime me teiega enda infot hea meelega jagada. aga meil ei ole võimalik midagi saavutada, kui me ei lähtu euroopalikust vaimust, kui ähm, äh, lähtume ida ja lääne vastandamisest, see pole absoluutselt minu stiil. ja mina ei tahaks küll sellist rõhuasetust äh, pitserina seada sellele tööle ma tean, kuivõrd mitmekesine on tegelikult äh, olukord äh, ähm, erinevate ettevõtete, ähm, lähetatud töötajate vahel Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa riikidest, kuid me ei tohi lähtuda mingist skemaatilisest nägemusest, ettemääratud äh, dogmadest. nii et ma annan teid oma töös, lähtugem siiski euroopalikust vaimust. ja ma ei taha siin hakkama, siin hakata kõiki äh, teemasid ükshaaval veel käsitlema, Agnes paljusid puudutas, kuid eelkõige on see ahel lähetamine probleemiks, millega me peaksime tegelema. Äh, kui on tegemist äh, töötajate edasilähendamisega, siis äh, see on midagi, mis muudab selle kõik väga läbipaistmatuks äh, ja see töötab selle vastu, mis äh, see, selle direktiivi eesmärgiks algselt oli nii et selles osas me peaksime väga selgelt ennast väljendama, edasilähetamisel ei. ja teine märkus, me ei saa üles ehitada Euroopat äh, vastuseisule põhinevalt, meil on olnud äh, Erasmuse mm, kogemused, inimesed, kes on selle läbi teinud, kellel on hoopis teistsugune Euroopa kogemus. et me ei pea siin lähtuma minevikust, me peame lähtuma, peame oma pilgud suunama tulevikku. me peame üles ehitama sotsiaalse mõõtmega Euroopa äh, aluse ja seda mit-, ja seda kasutama argumendina ka järgmistel ähm, valimistel. ja peaksime ise samuti enda poolt kive kandma sellesse ähm, Euroopa vundamenti. Agnes ja mina otsustasime, <coughs> proua esinaine, et meie raport äh, äh, jää-, jätab oma jalajälje meie ametiajast ähm, me moodustasime nimekirja kõikidest nendest, kellega me oleme kohtunud ametiühingute, ettevõtjate, lobistidega, äh, erinevate kutsete esindajatega, nii et te näete nimekirjas selgelt, kelle kõigiga me oleme kulisside taga kohtunud, aitäh! Thank you for this. aitäh! proua Jašlevi veel lühidalt lõpetuseks. No, no, no, e, e, ponieważ ja mam nadzieję, Elizabeth, że to jest tylko złe tłumaczenie, ale... Tahaksin e, teha kiire märkuse. Mulle tundub, et äh, siin on tegemist veaga, kuid kui ma nüüd õigesti aru sain, siis ütlesid, et kui sa töötasid selle direktiivi äh, märkusega, siis äh, rääkis, kas sa rääkisid ahel äh, lähetamisest? Merci, madame la president. aitäh, Danuta, seda ma ei öelnud. ma ütlesin, et me sooviksime, et äh, ahellähetamist enam ei esineks ja et me otsustaksime, milline äh, tööõiguse alane seadus äh, hakkab toot-, töötajatele selle vältimiseks äh, kehtima nii et äh, eelkõige me räägime siin sihtriigi seadusandlusest, mis peaks kehtima mitte äh, selle vahendava agentuuri äh, ega ettevõtja seadusandlus ja seal ma siis viitasingi direktiivile Danuta, ma ütlesin, et meil peaks siiski kontroll selles valdkonnas olema ja peaks olema direktiiv, mis puudutaks just seda valdkonna, et meie juba algselt saaksime defineerida äh,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 edasi viia, aga ähm, seekord, äh, kuna meil ei olnud piisavalt aega, nüüd sai igaüks mõned minutid aega. Äh, te veidi seda aega küll ka veidi muutsite iga kõneleja puhul. ma arvan, et äh, te peaksite meile eelnevalt sellest siiski märku andma, kui palju meil kõneaega on. me ei saanud eelnevalt teavet selle kohta, et meil on nii vähe kõneaega. But uh, uh jah, selline otsus tehti, aga ma sain aru, et üldiselt inimesed soovivad härra Trudeau'd kuulata. ja kui enamus komisjonist soovib, siis me võime kunagi hiljem sellest veel põhjalikult rääkida. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne kaheksas veebruar, keskpäev. muudatusettepanekuid arutatakse kahekümne teisel, kahekümne kolmandal märtsil. tööhõivekomisjonis loodetavasti võetakse vastu kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal juulil. aitäh!